Sort of ma üritan veel öö, oodata, kuni on suurematest fraktsioonidest vähemasti üks esindaja kohal. ma lootsin, et Rahvaparteist mõni huviline ka ilmub välja, kes tunneb huvi e-kaubanduse ja tarbijakaitse vastu, aga nad ei ole veel kohale tulnud. ma tean, et täna käib palju üritusi samal ajal. nii et tere tulemast meie siseturu komisjoni. meil on esindajad pea kõikidest fraktsioonidest siiski olemas. ja järgmine päevakorrapunkt on meil ülevaade komisjonilt e-kaubanduse paketi kohta. see on pakett, mis koosnes teatisest, millega stimuleeritakse piiriülest e-kaubandust, samuti kuulub sinna ettepanek määruse kohta, mis puudutab eh, saadetiste kättetoimetamist, määruse ettepanek geoblokeerimise vastu ja muu diskrimineerimise vastu ning määruse ettepanek, eh, mis käsitleb koostööd liikmesriikide vastutavate asutuste vahel, kes eh, vaatavad, kuidas elu rakendatakse tarbijakaitseõigust ning samuti mm, suunised direktiivi kohta, kus räägitakse ebaõiglasest kaubandustavadest. ja nüüd ma annan sõna komisjoni esindajale, kes räägib geoblokeerimisest. ja lõpetuseks me kuuleme veel ka saadetiste kättetoimetamisest. jah, ma räägin lühidalt asukohapõhisest öö, äh, piiramisest ja näitan slaide äh, ja siis juba minu sissejuhatuse viib kolleeg lõpule. asukohapõhine blokeerimine on jah, iseenesest väga tähtis teema, aga see on üks osa paketist ja kui meil õnnestub saadiste kättesaatmisega ühele poole jõuda, aga samuti eh, käibemaksu kohta tuleb eh, ettepanek komisjonilt ja need on kõik eh, põhjused, miks ei toimu müüki ettevõtetel teistes riikides, sest see on suureks takistuseks. see, kui nad tahaksid seal müüa ja kõigepealt me Eh, peame lõpule viima järgmisel aastal. me teame, juunikuus kaob roaming, eh, ka kaasaskantavus eh, on sellega edasi tublisti liigutud sisu kaasaskantavus ja nüüd, kui me jõuame ühele poole kaasukohapõhise piiramisega, siis see on kolmas samm ja tähtis signaal kodanikele, et Euroopa kõrvaldab tõkked nende teelt, nii et nad saavad kasutada võimalusi, mis on olemas ja veel üks väga tähtis äh, aspekt, õigustamata asukohapõhine piiramine ja eristame seda põhjendatust. ja siin on väga selge vahe vahel. põhjendamatu piiramine on selline olukord, kus äh, ei ole raskem ega kulukam ega keerukam kaupmehel öö, äh, osutada teenust või müüa kaupu mõnele isikule, kes resideerub teises liikmesriigis. aga kui see muutub keerulisemaks, kui kaupleja peab e, kohale toimetama toote teise liikmesriiki, tähendab see ka ju kulutusi ja kohaldatav õigus, e, millega tuleb arvestada ja see kõik läheb keerulisemaks, e, siis jah, see on põhjendatud. aga tähtis on, et need põhjused mitte osutada teenust tarbijale järk-järgult vähenevad Äh, aga õigustamata asukohapõhine piiramine on, äh, kui ei ole mingeid aluseid teenusest keelduda. Äh, nii et me räägime teenustest, mis kuuluvad teenuste direktiivi alla ja see on lähtepunkt. Euroopa Liit on võtnud meetmeid, et soodustada teenuste osutamist. me tahame, et piiriüleselt oleks neid ka hõlpsam äh, osutada ja millised teenused ei ole hõlmatud teenuste direktiiviga, audiovisuaalteenused ei ole hõlmatud, nendega me tegeleme digitaalse ühtse siseturu strateegias eraldi öö, osas, see on copyright reformi raames, samuti tervishoiuteenused, finantsteenused jäävad välja, neil on oma loogika, transporditeenused, jah need mittediskrimineerimise põhimõtted on seal juba osa AK-ist, välja arvatud raudteeteenused, kus tuleb paari kuu pärast ettepanek. Telekom on ka hõlmamata. õigustamata asukohapõhine piiramine. selles vallas me oleme viimasel aastal teinud ära väga palju, konsulteerinud ja uuringuid läbi viinud et sa mõistaksite, kui suur see probleem on. tegemist on olukorraga, kus kaupmehed üritavad meelega segmenteerida turgu ja meie analüüs näitab, et me tegime ühe suure eh, mystery shopping eh, katse eh, ja see näitas meile kaheksa kuni kolmkümmend protsenti tehingutest e-kaubanduse vallas tegelikult ei ole edukad sest kaupmehed üritavad segmenteerida turgu, nii et seitsekümmend protsenti eh, bruto, seitsekümmend viis protsenti reaalselt olukordi, kus ei saa eh, tehinguid lõpule viia mm, kas õigustatult, eh, sellepärast et lihtsalt liiga keeruliseks läheb teenuse osutamine aga, aga kahekümne viiel protsendil juhtudest on tegemist meelega äh, öö, otsustanud on kaupmees sihilikult mitte öö, ehm, teenindada tarbijat, sest majanduslikult on tal otstarbega segmenteerida turgu. ja me oleme välja toonud viis olukorda, kus meie arvates ei ole geoblokeerimine õigustatud. kõigepealt, eh, kui piiratakse automaatselt, suunatakse ümber tarbija, eh, kui ta tahab teise liikmesriiki suunduda veebilehele. kahekümne viiest protsendist kaheksa protsenti olid sellised. see on esimene olukord. meie leiame, et ei tohi enam blokeerida kui ei ole just sellist õigusakti siseriiklikult, mis nõuab blokeerimist erakorralistel asjaoludel ja ei tohi enam automaatselt ümber suunata, tuleb küsida, kas tarbija on nõus ümbersuunamisega mõnda, mõnele muule veebilehele. nüüd see on esimene olukord. teine olukord on olukord, mida võib näha reaalmaailmas. Te lähete teise liikmesriiki poodi, keegi ei kontrolli, kust riigist te olete ja ütleb, et eh, ei taha teenindada, aga kui nüüd tellimus esitatakse teise liikmesriiki ja ta tahab, et teda koheldaks nagu tolle riigi residenti, et talle saadetaks kaup kohale, siis jah, meie käsitleme neid olukordi, äh, äh, et kui äh, olukordi, mida ei tohi blokeerida, mis on põhjendamatud. kolmandaks on piiriülene teenuste osutamine, me ei hõlmanud väga palju teenuseid, küll aga pilveteenuseid ja veebi majutusteenuseid jah, nii on online neid hõlbus pakkuda ja nende teenuste puhul me ka ütleme, et need ei ole ju keerulised teenused, et neid tuleb osutada tarbija palvel ka teises liikmesriigis nüüd mikroettevõtete puhul me oleme ette näinud erandi, sest tuleb kohaldada käibemaksu, mis tarbija koduriigis kehtib, nii et see pisike raskendus siin on Äh, mikroettevõtted sellepärast selle nõude alla ei peaks kuuluma. nüüd neljas olukord on selline olukord, millest me kõik oleme kuulnud ja võib-olla isegi ise kogenud, nimelt sama teenus, mida tarbitakse samadel asjaoludel samas asukohas, äh, maksab rohkem või tingimused, mis kohalduvad, on teistsugused kui äh, residentsus riigis, nagu näiteks auto rentimine või hotell või mingi teemapark on head näited. seegi on meie arvates õigustamata. Äh, ei saa, äh, jah, see ei tähenda, et peaksid olema hinnad ühesugused kõikjal liikmesriikides. veebilehel võivad olla hinnad väga erinevad äh, aga eh, mida ei tohi teha, kui tarbija soovib eh, mingit soodsat hinda ära kasutada mõnes teises liikmesriigis, sest et teda siis blokeeritakse sellisel puhul. nii et võib erinevad pakkumised teha erinevatel liikmesriikidel, aga ei tohi blokeerida soodsama pakkumisest eh, kedagi tema asukoha tõttu. ja viies on maksevahendite olukord meie analüüs näitas, et tihtipeale on see see viimane takistus, et te olete kogu protsessi läbi teinud ja siis teie maksevahend lihtsalt lükatakse tagasi, sest see ei ole mitte kaupmehe koduriigis välja antud ja makseteenuste direktiiv näeb ette, et see ei saa enam olla mingi õigustus, mille alusel keelduda teenuse osutamisest, kui sama maksevahendit kasut-, aktsepteeritakse oma riigi kodanike puhul, siis peab seda aktsepteerima ka teise riigi kodanike puhul. Need on need viis olukorda, võib-olla ma palun, et kolleeg Jürgen pisut selgitaks, milline on teenuste direktiivi ja kohaldatava õiguse direktiivi vahelised seosed, sest needki on tähtsad aspektid. ma tänan jah, kolm märkust. kõigepealt jah, lähtepunktiks on järgmine, et miks seda määrust vaja on artikkel kakskümmend teenuste direktiivis on juba olemas. selle on kirjas kena säte, et ei tohi kedagi diskrimineerida ja on objektiivsed kriteeriumid ettevõtete jaoks. ja mida see praktikas tähendab? aastaid keegi ei teadnudki selle olemasolust me aastal kaks tuhat kaksteist andsime välja suunised, et julgustada liikmesriike selle määruse vaimus midagi tegema, aga midagi ei juhtunud. väga palju kaebusi laekus meile ja tähtis on, et me ei muuda teenuste direktiivi. tegemist on instrumendiga, mis on Lex Specialis, eriinstrument, mis peab alles jääma ja mis pakub äh, õiguskindlust olukordades, kus meie arvates on asukohapõhine piiramine õigustamata. nüüd teine märkus. seda ka väga palju arutati kaupmeestega kui minuga võtab ühendust tarbija teisest riigist ja mind palutakse toote tarnida äh, vastavalt sellisele olukorrale, nagu me just kirjeldasime, siis see tähendab, et äh, tegemist on Rooma ühe olukorraga, see äh, käsitleb tarbijaõiguse kohaldavust. vastus on, et see ei ole see kontekst me ei taha Rooma ühte üldse siin puudutada. me tahame lihtsalt pakkuda õiguskindluse kaupmeestele. kui on tegemist VKE-ga suures liikmesriigis, siis välismaine tarbijaõigus ei kohaldu, vaid tuleb kinni pidada varsti eksisteerivast Euroopa Liidu õigusaktist instrumendis on artikkel üks, mis meie arvates on kaupmeestele väga tähtis, sest see tagab õiguskindluse, aga me ei taha sugugi, et tarbijakaitse alaneks või hakata pidama arutelu rahvusvahelise eraõiguse üle. me lihtsalt selgitasime, äh, mis kohaldub kaupmehele. ja loomulikult siis kättetoimetamise küsimused, järgmised. Äh, jah, ma vaatan kolleegi poole, kes räägib sellest tarbijakaitse vaatevinklist kas sa võtad äh, üle tarbijakaitsealase koostöö määruse, jah? Uh, jah, paketi täienduseks oleme me, äh, nagu me teatasime välja digitaalse sisse, siseturu strateegias ka mm, tarbijakaitse koostöömääruse, see on juba instrument aastast kaks tuhat neli ja annab äh, see on ainulaadne õigusakt selle poolest, et ta paneb kohustuse koostööd teha ametiasutuste vahel e, piiriülestes küsimustes. kolmteist õigusakti alates traditsioonilistest e, õigusaktidest, õiglased ja ebaõiglased e, lepingulised tingimused ja nii edasi kuuluvad selle alla ma vabandan. see määrus on aastast kaks tuhat neli olnud olemas ja sellele on tuginetud traditsiooniliselt piiriülesel koostööl liikmesriikide vahel, aga mitte täiel määral nii et me leidsime, et võib-olla on tõesti päramine aeg nüüd mõelda selle peale, et see määrus läbi vaadata ja ennekõike vaadata, millised võimalused on, miinimumvõimalused on jõustamisel. ja tahtsime ka laiendada kohaldusala, et siia läheks veel juurde õigusakte ja ka see asukohapõhise piiramise ettepanek. samuti teenusdirektiivi artikkel kakskümmend hakkab kuuluma siia alla, varem mitte ja koordineeritud menetlust tahame suurendada selleks, et võidelda rikkumistega, mis on üsna levinud Euroopa Liidus piiriülestes olukordades. meil on väga võimsad tarbijakaitseasutused, äh, aga mitte kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, vaid vähemates liikmesriikides on nad tugevad ja just sel põhjusel me tegimegi läbivaatamisettepaneku, mida me oleme tänaseni saavutanud. praeguse määrusega see kuulus juhtum kahe suure platvormi vastu teile ehk meenub. kahe suure platvormi vastu, et kõrvaldada viide e, tasuta online mängudele, mis on suunatud lastele. In-app purchases oli see ja me kasutasime just seda CPC määrust ja me veensime Apple'it, Google'it ja Amazoni, et nad võtaksid sõna free, tasuta nende mängude eest ära, sest tegelikult nad ju ei olnud tasuta ja sellega olid nad vasta, vastuolus õiglase kaubandussuhete direktiiviga. ja kolm, viis kõige suuremat autorendifirmat ka kes hõlmasid kuutkümmend viis protsenti Euroopa Liidu turust, pidid õiglasemad tingimused kehtestama oma tarbijatele. see on veel üks saavutus, mis meil on senini ette näidata. samuti meil õnnestus äh, teha selliseid kontrolle nelja tuhande viiesajal veebilehel pärast seda, kui määrus kehtestus aastast kaks tuhat seitse, me oleme korrigeerinud üle nelja tuhandet veebilehte Euroopa Liidus me teeme koolitusi ja vahetame parimad praktikad liikmesriikide vahel, nii et luua ühesugused tingimused jõustamiseks. miks meie arvates eksisteerib vajadus moodsama instrumendi järele? hiljutine ülevaade, mille me viisime läbi Äh, kui mõjude hinnangut selle ettepanekule koostasime, me avastasime et, et kolmkümmend seitse protsenti e-kaubanduse ja broneerimise veebilehte ei pea kinni viiest peamisest tarbija õigusest. ja me tegime viies põhisektoris elektroonikas, rõivad sektoris selle ülevaate kolmkümmend seitse protsenti e-kaubanduse broneerimise veebilehti ei pea kinni peamistest tarbija õigustest, elektroonika, rõivast, sport, üritused, finantsteenused, need peamised sektorid, kus kaupmehed ei austa põhiõigusi ja sellega on vaja tegeleda, nende rikkumistega peab tegelema, sest me arvesta-, arvutasime välja, et eh, seitsesada seitsekümmend miljonit on kahju aastas nende rikkumiste tõttu, viie põhiõiguse rikkumise tagajärjel. aga need õigused tuleb tagada tarbijatele. mida me nüüd hakkame muutma ja kuidas asjad paremaks lähevad uue ettepaneku alusel? kõigepealt täna ma loodan, te näete, täna ametiasutused saavad tegutseda ainult jätkuva illegaalse tegevuspraktika vastu, mis tähendab seda, et kui on mingi veebileht, eh, mis pakub mingit teenust, aga enam, nüüd on lõpetanud selle pakkumise, me ei saa ajas tagasi minna ja eh, rikkumise eest vastutusele võtta. meil on vaja, et jätkuks, eh, korduks see rikkumine vastasel korral me ei saa äh, sellega tegeleda, me üritame seda korrigeerida. teiseks, mõned peamised tarbijaõigused ei ole hõlmatud. ma ütlesin, et nüüd on meil kolmteist õigusakti hõlmatud meie paketis, aga uus asukohapõhise piiramise äh, ettepanek siia ei kuulu, samuti reisijate õigused ja finantsteenused jäävad välja, aga samuti teenuste direktiivi artikkel kakskümmend. ja ametiasutusel on vaid piiratud õigused, et identifitseerida ja siis tõkestada pettused, pettised online. igatahes nüüd me laiendame eh, võimekust eh, võidelda nende petturitega, informatsiooni hankida ja ka kompenseerida rikkumised tarbijatele. Eh, nüüd need kõik need rikkumised, nendega ei ole tegelikult koordineeritud. meie teeme nüüd ettepaneku, et uus äh, menetlus äh, käivitada ja koordineerida seda komisjoni poolt, et tõesti need identifitseeritud rikkumised äh, neile üheskoos vastu astuda. range menetlus on meil selleks nüüd ette nähtud ja lõpetuseks, eh, praegu on teabe vahetamine meil piiratud, eh, tarbijakaitseorganisatsioonid teavad probleemidest turul, aga me anname neile võimaluse nüüd ka häireteateid üles seada selle uue määrusega. Eh, mõned näited on siin slaidil veel ära toodud teie jaoks. näiteks näiteks lennunduses või reisipakettide puhul pakutakse eh, lühiajalisi võimalusi paar päeva on üleval hea pakkumine, aga pärast seda, kui te olete broneerinud, siis avastate, et tegelikult läheb see maksma rohkem, kui sel päeval lubati. see on jälle eksitav. Eh, ja nüüd me saame ka sellega paremini tegeleda ja pikaajalised broneeringud eh, te saite SMS-i, kus öeldi, et te olete eh, võitnud ühe eurose telefoni, aga tegelikult sellega muutute ka abonendiks. see on, millega me saame tegeleda. ja kõik need valdkonnad, kust on tulnud väga palju kaebusi, näiteks autorent, kaheksa tuhat Äh, sellist kaebust on meil autorendi vallas, meil on vaja koordineeritud menetlused selle väga laialt levinud rikkumise vastu Euroopa Liidus võidelda. Äh, näiteid sellise laialt levinud rikkumiste kohta. Äh, jah, võib-olla te teate seda näidet selle asemel, et võite kaks aastat garantiid pakkuda, millele teil on õigus tasuta, vastavalt õigusaktile teie müüakse toode, öeldakse, et ainult üks aasta on garantii, aga selle teise aasta peate juurde ostma. see on tõesti selline praktika, mida me oleme näinud turul ja ainult mõned liikmesriigid on sellega võidelda suutnud. aga kui me hakkame kasutama seda üle Euroopa Liidulist menetlust, siis on võimalik sellega paremini võidelda kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis ja mitte ainult nendes, kus on tugevad tarbijakaitseasutused. nii, mida see kõik nüüd kaasa toob tarbijatele? kõigepealt kompensatsioon muutub hõlpsamaks, kiiremini paneme piiri legaalsele tegevuspraktikale, eh, vähem probleeme ja kindlasti ka me tõkestame pettused internetis on selline hoiatav meie tegevus. äriühingutele jah, sidusam ja järjekindlam lähenemisviis on selline ühe eh, luugi lähenemisviis ja ühesugused tingimused, aga ametiasutuste jaoks me arvame, et siin tuleb tugev kokkuhoid, nelikümmend viis protsenti kuludest annab kokku hoida, kui tegutsetakse koordineeritult ja seitsekümmend viis protsenti, isegi kui tegemist eh, on olukorra, kus kohtuvaidlus jääb ära tänu sellele, et ühiskoos lahendatakse probleemid ja ühesugused tingimused kõikjal Euroopa Liidus. ja nüüd see ebaõiglaste kaubandustavade direktiivi suunised, üks osa paketist. see suunistel on väga-väga tähtis roll, sest tegemist on nurgakiviga meie õigusaktides täielikult eh, harmoneeritakse rakendamine. viimane suunis oli aastast kaks tuhat üheksa ja online küsimused on selle alt välja jäänud ja meie uuringud näitavad, nelikümmend neli protsenti tarbijatest ütleb, et nad on kohanud eh, eksitavat eh, reklaami viimasel aastal eh, ja ja need, kes on seda näinud, nendest üks neljandik ütles, et nad ikkagi ostsid pakutavat ja reklaami tõttu. ja nüüd meie koostöö Äh, määrus ka käsitleb äh, just sellist ebaõiglaseid kaubandustavasid ja äh, nendest informeerimist. ja suunised ei os-, on selleks ka vajalikud, et äriühingud teaksid, kuidas tõlgendada seda ebaõiglaste kaubandustavade direktiivi, et ja need suunised kohalduvad kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, et ühtemoodi direktiivi kohaldaks Eh, nüüd online platvormid, eh, kui need eh, on kasutusel kauplemiskohtadena. jah, see on üks osa ühistarbimisest, ühismajandusest, sellised platvormid, aga seal talitavad ka kaupmehed ja meil on meil suunistes ka seda olukorda käsitletud. kaks tuhat neliteist Itaalia ametiasutus otsustas et äh, online reisivahendaja on tegelikult ka kaupmees äh, ja ta mitte ainult ju ei talleta informatsiooni, nagu ta väitis, vaid äh, kogundab ka informatsiooni restoranide, hotellide, turismiobjektide kohta ning annab ka võimaluse võrrelda pakkumisi omavahel. nii et suunised käsitlevad meil ka online platvorme kaupmeeste jaoks ja igasugused eksitavad avaldused, et toode on piiratult kättesaadav. Te kindlasti, kui te mõnda piletit või hotellituba broneerite, olete näinud, et ainult üks pilet on jäänud või ainult üks hotellituba on alles. kui seal lisainformatsiooni ei ole, on see eksitav informatsioon ja me oleme siin eh, Hollandi eh, asutuse otsuse kirja pannud, et tuleb õigesti informeerida äh, tarbijat, et tegelikult on see üks tuba või üks pilet saadav ainult, äh, järele jäänud ainult platvormil, aga mitte äh, lennufirmas või hotellis endas. nii et on lihtsalt vaja õigesti informatsiooni anda ja see suuniste kogum on sellele suunatud meil And now on parcel delivery from Ferner String. ja läheme siis edasi. Yes, good afternoon everybody. tere õhtust. ma ootan, et ka slaidid hakkaksid tööle. piiriülene pakkide kättetoimetamine ning äh, määruse ettepanek selles vallas ei ole midagi uut seda ei äh, ole ülepeakaela ette valmistatud, juba viis aastat on seda tööd tehtud äh, ja teie komisjongi on olnud kõikides ettevalmistavates äh, faasides osaline. kui me kahe tuhande kaheksa, kaheteistkümnendal aastal võtsime vastu e-kaubanduse tegevuskava, siis on kättetoimetamisteenus olnud meie päevakorras korduvalt kahe tuhande kolmeteist, kaheteistkümnenda aasta lõpus koostasime rohelise raamatu, kus tõstatati äh, selle teema problemaatilisuse ja ka parlamendi liikmed, liikmesriikide äh, poliitikud juhtisid tähelepanu sellele, et me peaksime turust lähtuma, mitte liiga kiiresti hakkama reguleerima. aasta hiljem koostasime tegevuskava, kus äh, üritasime täpsustada probleeme, hind, koostalitusvõime, võrreldavus ja nii edasi ja nii edasi kõik toimus kaasreguleerimise vaimus, kutsusime võimalikult paljusid sidusrühmasid ja riik, liikmesriike üles äh, probleemide lahendamiseks äh, lahendusi välja töötama ja nüüd on määrus, see ettepanek teie, kus üritatakse äh, leida lahendusi probleemidele, millele ei ole vahepeal muidu lahendusi leitud. siin näete mõningaid näiteid sellest koostalitusvõime. postiettevõtted on investeerinud palju jälgitavuse parandavusse, kui äh, on kaks äh, operaatorit äh, tegusad, kvaliteet on paranemas ja nii edasi ja nii edasi. me vaatame, mida turg teeb e, e-kaubandustööstus, jaekaup, panduses on äh, toodud sisse ka äh, uued oma kättetoimetamisteenused ja info selle kohta, äh, kuidas kättetoimetamine toimub. samuti viimane punkt, infoplatvormi rahastamine COSME programmi kaudu. selle eesmärgiks on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete elu lihtsustamine, kui nad alustavad müügitegevust teises liikmesriigis ja väga raske on neil mõista, kuidas see kättetoimetamine ja kogu see Äh, postipakindus toimib ja need on valdkonnad, kus me ei peaks kohe äh, võib-olla tegutsema, jääb mulje, aga kõik need äh, algatused siiski ei ole suutnud täielikult kõrvaldada probleemi, kui palju maksab piiri, seda, et, et kui palju maksab piiriülene pakitransport. väga paljud nii müüjad kui äh, ostjad, kui nad peavad rääkima, millised on tõkked nende töös, mainivad seda, et pakkide kättetoimetamine ja tagasisaadetud toodete tagasitoimetamine läheb liiga palju maksma. ja seepärast ongi see ettepanek teie ees. meie ettepaneku filosoofia, alusfilosoofia Äh, tugineb endiselt turujõududele, me usume, et turujõud on parimaks lahenduseks probleemidele ja meie tahaksime lihtsalt täiendavaid meetmeid kõigile turupõhistele lahendustele, millest ma siin juba rääkisin. tegemist on väga sihipärase meetmega, kus keskendutakse üksnes hinnale, äh, reguleerija järelevalvele, juurdepääsule, äh, selleks, et parandada turu tõhusust samuti tahetakse käegakatsutavat hinda haavatavatele toote kasutajatele, mitte suurt, suurettevõtetele, kellel on, on taga, palju tagalat ja kes ei äh, kannata selle hi kõrge hinna eest, vaid ka, vaid väikekasutajate jaoks. kolmandaks me tahame väga tasakaalustatud lähenemist, mingisugust hinnareguleerimise meedet sees ei ole, kui me räägime siin taskukohasest hinnast, siis katsume seda teha läbipaistvust suurendades kas kodanike jaoks või siis reguleerivate asutute jaoks. teiseks oleme püüdnud halduskoorma hoida võimalikult väikese nii ettevõtjate jaoks kui ka reguleerijate jaoks liikmesriikide tasandil, see on selle määruse rakendamise seisukohast väga oluline. määruse ülesehitus on, on selline, artikleid pole teab mis palju, artikkel kolm, teabe esit-, esitamine, artikkel neli, viis ja kuus räägivad rohkem ettevõtetest, komitoloogia artikkel üheksa, komitee menetlus ja teabe nõue operaatoritele, see peab olema vajalik, proportsionaalne, aga ka nii ühtlustatud kui vähegi võimalik, sellepärast et kui äh, sa oled operaator logistikaturul äh, Euroopas, Euroopas, siis eri, ja erinevad reguleerijad esitavad erinevaid nõudeid, siis see muudab muidugi äh, äritegevuse keeruliseks. artikkel kolm, nagu ma ütlesin, annab võime kogu pakitransporditurgu hinnata, mitte ainult postiteenuste turgu, mis on olnud äh, nende pärusmaaks äh, siiani. turul on tõesti palju konkurentsi tegelikult, erinevaid ärimudeleid, teenuse liike pakutakse, väga raske on nendega omavahel võidelda, on äh, nii-öelda integraatorid, äh, kes pakkusid tavaliselt äh, äriettevõtete vahelist teenust, aga nüüd Nad pakuvad teenust ka äriettevõttelt kliendile, nad on ikka endiselt väga kallid ja siis on liikmesriikide postiteenused, kes samuti näevad oma võimalust kasvava postipakituru võimalustega seoses siis äh, kohaliku tasandi äh, ettevõtjad ja, ja ka, ka teised äh, ettevõtjad, näiteks suured jaeettevõtjad, kes ei ole rahul praegu pakutava postipakiteenusega, üritavad sellest turust oma nišši saada. reguleerijad aga saavad reguleerida ainult äh, Äh, liikmesriikide postiturgu, kirjaturgu ning äh, uusi äh, operaatoreid. ja nagu PRKP arvamusest välja tuli, õigusselgus jätab soovida, pädevuste puudumine, väga raske on hinnata kiiresti kasvava turu puhul pädevuste muutumise vajadust võib öelda, et äh, pakipostiteenus on e-kaubanduse seisukohast äh, eluliselt olulise tähtsusega äh, ja suurusel on siin suur roll, mida rohkem mahtu, seda suurem jõud. Mm. ja turu jõud võib olla problemaatiline, turule pääsemine on oluline, ei saa luua Euroopa ülest pakiteenuste võrgustikku nullist, tuleb kasutada teisi võrgustiku osasid alguses, tegemist on väga kiiresti muutuva, kiiresti liikuva turuga, uued ärimudelid tulevad mängu, uued äh, õiguslikud nõuded, erinevad õiguslikud nõuded, äh, raamnõuded, kas äh, need nõuded on võrdsed, on küsitav, ja puudub võimalus hinda ja turgu ja operaatorite suurust täielikult hinnata mis puudutab äh, taskukohasust, äh, siis taskukohasuses äh, küsimuses keskendume me haavatavale kliendile. me ei ürita siin kokkulepitud tariifide teemasse sekkuda Äh, suurettevõtted äh, ärisaladusena peavad, peavad oma läbirääkimisi ning lepivad kokku oma hinnas, äh, saavad tõenäoliselt taskukohase hinna, aga kui on tegemist väikese jaeettevõttega, siis ei ole sul mingisugust valikut, isegi siis, kui on teisi pakiteenuse pakkujaid, siis siis keskendutakse äh, reeglina mingitele konkreetsetele turuosadele, aga väikesest jaeettevõttest ei ole, perifeerses piirkonnas ei ole mitte keegi huvitatud. Need väikesed jaeettevõtjad ja meie kodanikud sõltuvad ainult postiteenustest ja postiteenuste, äh, riiklikest postiteenustest, mille hinnad on suured ning sõnum on järgmine, piiriülese transpordi hind on sageli arusaamatult kõrge, kaks kuni kolm korda kõrgem kui siseriiklik äh, postiteenuse hind. Äh, postiteenuste pakkujad siin sekkuvad ja on mu slaidid kustutanud paraku vist. aga nendele hinna kõrgetele hindadele ei ole mitte mingisuguseid äh, arusaadavaid äh, kuluanalüüsil põhinevaid äh, hinnanguid. Emitika rakenduse kaudu, ütleb proua esimees, saate endiselt vaadata neid slaide kui kasutajate QR koodi siis äh, saate kohe vaadata seda oma iPhone'ist. palun, olge lahked. jah, äh, Euroopa Parlamendi äh, internetikasutuse võimalused on muljetavaldavad, ainult meie komisjonis parandab proua Vicky Ford. jah, aga ühesõnaga tagasi hinnad on äh, kuni viis korda riik siseriikliku transpordi hindadest kõrgemal, täiesti mõistatamatud äh, hin-, võtame Belgia ja Hollandi, Belgia hinnad on kaks korda kõrgemad ja, äh, ja kui Hollandi hinnad ja mõjuhinnang näitab samuti, et Kopenhaageni majandusülikooli hinnang, St Louis'e ülikooli öö, uuring näitab, et öö, hinnad on uskumatult kõrged ning kuludel, reaalsetel kuludel põhinevat põhjendust selleks ei ole. nii et eh, need suured hinnavahed eh, on tingitud tõenäoliselt turu selle osa konkurentsi puudulikkusega ja viidi läbi üks konkreetne äh, kulustruktuuri uuring, äh, selgus, et äh, transpordikulud pakigi puhul on ka piiriülesed tegelikult väga väikesed. ja viimane element meie ettepanekus puudutab juurdepääsu, nagu ma juba varem ütlesin, kui alustatakse tegevust teistel turgudel, siis alguses sõltutakse olemasolevatest võrgustikest ja me oleme tulnud siia uue ettepaneku, me püüame parandada midagi, mis on juba olemas, on juba Reimsi otsus, äh, kus operaatorid on äh, sõlminud kokkuleppe mitmetasandiliste hinnalepingute küsimuses, nii et teatavad nõuded selles vallas juba on turule pääsu äh, küsimuses. me ei taha siin, et, et kellelegi antaks tasuta juurdepääsu, me räägime aga õiglasest ja mittediskrimineerivast juurdepääsust. üks näide on siin äh, slaidil ka kirjas alternatiivsed operaatorid peavad, ütlevad mõnikord, et neil lihtsalt ei ole juurdepääsu turuvõrgustikele ja meie siis püüa, püüame seda kuidagi korvata, see oleks pidanud juba iseenesest toimuma turul. Äh, selline on siis meie sekkumisloogika, see roheline osa sellel äh, slaidil lootuse värvis osa äh, tähendab seda, et meil on vaja tõhusat turgu, me soovime tõhusat turgu, et paremat sümmaat-, sümmeetriat, räägime siin turujõududest esimeses kastis ja teises kastis haavatavast kliendist, siis äh, punastest kastides näete reguleerivaid asutusi, me usume, et liikmesriikide reguleerivad asutused saavad meid aidata, me ei taha siin komisjonile mingeid täiendavaid pädevusi, me lähtume, lähtume lähimuspõhimõttest, liikmesriikide kohalikud turud on väga erinevad ja on vaja võib-olla erinevaid lähendusi, kuid kõigil on vaja abi ja rohkem infot selleks, et saavutada seda, mis on siin nendes sinistes äh, äh, ringides äh, seda, et toimib järelevalve, jõustamine äh, olemasolevate õigusaktide osas, universaalteenuse pakkumise kohustuse küsimuses, juurdepääsunõuete täitmise küsimuses, kõike seda tuleb, äh, selle üle tuleb järelevalvet äh, teostada ja kui kõike seda tehakse, siis geoblokeerimise ettepanek kaotab suure osa oma tähtsusest. loodetavasti, aitäh um,! So I've got some questions mul on siin mõned küsimused. Kaja Kallas, Lucy Anderson, Tita, Julia. Olga, me. So really, yeah. ja mina ka. teeme siis lühidalt äh, küsimustega. Kaja, alustame sinust uh,. Thank you. So um.... aitäh. mul on palju küsimusi kõigepealt geoblokeerimine. selle määrusega äh, keelustatakse diskrimineerimine maksetega seotud põhjustel. paljude tehingute puhul on põhjuseks äh, näiteks telefoninumber transpordi äh, näite puhul on vaja näiteks äh, piletite saatmisel telefoninumbrit äh, selleks, et tehing lõpule viia. paljusid välismaa telefoninumbreid ei aktsepteerita ka HETEK abi puhul. kuidas diskrimineer-, on lood diskrimineerimisega telefoninumbri alusel selles määruses? ja mis puudutab neid kommentaare transpordi sektori kohta. ja siin esitati, siis saime aru, et transporditeenuste osas toodi sisse erand Refiti eh, tõttu kuid ähm, eesmärgiks on tagada reisijate õigus ja reisijate õiguse eesmärk on tagada reisijale äh, õigused reisi ajal äh, ja pärast reisi, kuid see ei hõlma seda, et äh, tarbijad suhtes rakendatakse geoblokeeringut või ta suunatakse ümber tema asukoha või liik-, kodakondsuse tõttu, seda võiks uurida, äh, seda, seda praktikat põhjalikumalt. see küsimus on seotud äh, kas ka pakiteenustega äh, ja pakiteenuste ja geoblokeerimise otsuste omavahelisega seosega. mis puudutab pakipostiteenust, siis ettepanekut lugedes kargas mulle pähe küsimus, et kas see praegune, kas praegust olukorda äh, reaalses maailmas on üldsegi arvesse võetud, kui me mõtleme, et äh, millised on uued algatused pakipostiteenustega seoses. väga bürokraatlik on see lähenemisviis, äh, registreerimine tekitab väga palju bürokraatlikku koormat juhtisid äh, tähelepanu ka sellele, et teenusepakkijad peavad liikmesriigis ennast registreerima. kas see tähendab seda, et kui sa registreerid ennast ühes liikmesriigis, siis sa võid kõikidesse liikmesriikidesse pakke toimetada või ähm, tähendab see seda, äh, ettepanekus on öeldud, et liikmesriigid koguvad seda infot, kas see tähendab seda, et tuleb registreerida kõiki, ennast kõikides liikmesriikides, kuhu äh, pakke toimetatakse mis puudutab teabe pakkumist, siis äh, online äh, report, raporteerimise kohta ei ole mitte mingisugust äh, infot siin äh, ja selle kohta, et ettevõtted peaksid tegema seda ühe korra ainult. mind huvitab ka see, milline on teie koostöö teiste peadirektoraatidega ühtse digitaalvärava osas. ja veel üks küsimus äh, hinnad, mis on äh, avalikkusele kättesaadavad komisjoni äh, kodulehel, kas äh, sellega on siin ka mingi seos ja kas teave on avatud, kas seda saab ettevõtetes uuesti kasutada? mulle tundub, et selle õigusaktiga me toome lihtsalt kaasa koormat täiendavat koormat ning see pole digitaalse ühtse turu teiste sammastega sugugi kooskõlas. tariifide taskukohasuse hindamine tundub samas olevat natuke nagu hinna reguleerimine. kuidas oleks hinnastruktuuri läbipaistvuse suurendamisega? võib-olla ettevõtjad võiksid oma tarbijatele esitada rohkem infot selle kohta, kuidas nad on oma hinna kujundanud ja miks otsustas komisjon äh, taskukohasuse hindamise kasuks ja mitte hinnastruktuuri äh, hindamise kasuks. suur tänu, Viki, terve rida küsimusi, mis puudutab geoblokeerimist iseäranis. me oleme nõus Äh, sellega, et geoblokeerimine ei ole põhjendatud, aga selles näidetes, näidetes, mida te tõite meile, äh, leiame me lahenduse ilma reguleerimiseta, ilma määruseta, äh, ilma teenuste direktiivi lähenemiseta. miks me, seda küsimust juba tegelikult käsitleti, aga teie vastus ei tundunud mulle veenev, veenev, nii et rääkige sellest veel ja siis kohaldamisala Öeldi, et kõik, mis kuulub audiovisuaalsete teenuste valdkonda, kuulub kohaldus, kohaldamisalasse, aga samas ka äh, majutusteenuse pakkumine, äh, majutusteenuse pakkuja ei ole audiovisuaal-. võtame siin näiteks Youtube'i ja äh, Youtube ei paku ise audiovisuaalset teenust näiteks ja siis äh, kui müüja ja, äh, ja ostja ja äh, asukohariik on ühesugune, aga kodakondsus teine, kas siis ei ole mitte kodakondsuse alusel diskrimineerimisega tegemist ja siis veel küsimus, mis puudutab teenuste direktiivi ka. juhul, kui tegemist on teenuse pakkumisega ning teenuse pakkumise asukoht on raske määratleda, kuna tegemist on kaugteenusega. võtame siin näiteks äh, äh, juriidilise nõustamise, finantsnõustamise teenused näiteks. määrus ja lähtub äh, teenuste direktiivist ja päritoluriigi põhimõttest ja tekib teenuste direktiivi, uuesti teenuste direktiivi käigus toimunud sama asukoha teemaline arutelu siin ja milline on geoblokeerimise ja Rooma ühe vaheline seos, kas Rooma üks määrus äh, on alamuslik äh, ja, ja, ja kuidas on äh, paremini tagatud sellega tarbijate kaitse? Jussi Anderson, suur tänu, Järna, kõigi kogu tehtud tee eest paljude aastate jooksul, mul on paar küsimust teile kõigepealt, mis puudutab äh, artiklite üksikasjalikku ülesehitust teabe kogumise kohta, võttes arvesse seda, et äh, komisjon oma varasemas töös äh, turu jõudude, tööhõive küsimuste ja nii edasi vallas on teinud oma mööndusi, kas ei peaks pakiteenuse pakkujad esitama täpsemat infot kui äh, punktis D. tahetakse ainult töötajate arvu, kes on seotud pakiteenuse pakkumisega. kui me tahame endiselt hinnata pakiteenuse äh, turgu, pakiveoteenuse turgu, siis me tahame teada, millised on lepingud, millised on töötunnid, millised on peamised trendid. ja siis äh, olete siin vormina toonud mängu äh, rakendusakti, parlament on selle teema vastu aastaid juba huvi tundnud ja mina ei ole sugugi mitte veendunud, et me tahaksime siin rakendusakti kasutada see teema küll toimub tehniline, aga see vorm, mida te tahate, et esitatakse, on äh, meie, meile äärmiselt huvipakkuv ning äh, seetõttu meie tahaksime delegeeritud akti äh, kasutamist. mis teie sellest arvate? toetame teie eesmärki, et me ei tahaks, et keegi inimesi kurjasti ära kasutaks, et inimesi ei röövitaks nii-öelda ja kui me tahame kaitsta haavatavaid tarbijaid, pakkuda head universaalteenust, kas me ei peaks siis tagama parema juurdepääsu ning reguleerijad võiksid, peaksid tegema võib-olla rohkem juurdepääsu parandamiseks eh, pakiveo turule. ma saan aru, et lähimuspõhimõte on teie töö aluseks, kuid meile jääb mulje, et te soovite teha rohkem, kuid peate jätma siiski äh, kõik reguleerivate asutuste otsustada. mõned liikmesriikide, mõnedes liikmesriikides on paremad reguleerivad asutused, mõnedes äh, natuke viletsamad. kas äh, ei oleks mitte parem, kui komisjon selles valdkonnas teeks ise ära rohkem, selle asemel, et anda volitused ja pädevused üle reguleerivatele asutustele liikmesriikides, aitäh. Tiita Šarasova. Thank you, madam chair and I also suur tänu, proua esimees, ka minu poolt suur tänu komisjonile selle ettekande eest. meil toimus proua Juurovaga juba digitaalpaketi teemaline arutelu täna hommikul, nii et äh, mõned küsimused on juba oma vastused saanud, aga ühele küsimusele ma siiski pole veel vastust saanud. mis puudutab äh, ühismajandust äh, teema, mille tõstatasid juba mõned mu kolleegid, siis ma võin öelda, et teie ettepanek on mulle meeltmööda, kuid samas äh, loeme ajakirjandusest, mis erinevates liikmesriikides äh, praegu toimub ning mulle meeldiks, äh, kui me võimalikult kiiresti tegutseksime selle teemaga ning jõuaksime Euroopa ühtse lähenemise juurde, selle asemel, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki ühismajandust käsitlevad igaüks oma mõõdupuu järgi minu küsimus on üsna lihtne. ma tahaksin teada, millal täpselt on oodata suuniseid Äh, mida kavatsetakse hakata ellu rakendama. For... suur tänu, esimees! Äh, suur tänu äh, ka komisjonile uute ettepanekute tutvustamise eest. mul on küsimus geoblokeerimise kohta. kui ma komisjoni esindajatest õigesti aru sain, siis te leiate, et reguleerimine on vaja öö, otse rakenduva õiguse näol, sellepärast et suunised Äh, et artikkel kakskümmend kaks teenuste direktiivis ei ole äh, antud soovitud tulemusi ja liikmesriigid ei ole oma õigussüsteeme soovivalt, vastavalt muutnud. oma suunistes äh, olete te öelnud, et mis puudutab digitaalset sisu, siis ainult tuleb lähtuda objektiivsetest kriteeriumitest ja objektiivseks kriteeriumiseks on see, et pakkujal ei ole litsentsi sellise sisu kohta. miks sellisel juhul geoblokeerimise määrus ei hõlma digitaalse sisu geoblokeerimist, kui tegelikult on juba litsents olemas ja kui autoriõigustega probleeme ei ole? autoriõiguste reformis ei ole, reformiga ei ole võimalik seda küsimust lahendada, sellepärast et see ei ole autoriõiguste valdkonda kuuluv teema, kas sellise, kas ei peaks lähtuvalt artiklist kakskümmend kaks teenuste direktiivis olema juba igati legaalne, kui litsents on olemas? kui pakkuja pakub muusikat, kui ta pakub videomängu, miks see on erinev igasugusest muust teenust pakkumisest, kui autoriõigustega on kõik korras ning äh, sellega on juba autoriõiguste õigusaktidega tegeletud, kas muusikatööstus on esitanud mingisuguseid kaebuseid või on mingid muud põhjused sellise vahet tegemise jaoks? ettepanekus olete te öelnud, et Refitiga käigus vaadatakse üle, kas digitaalset sisu tulevikus sisse tuua, aga miks see vahe juba algusest peale sisse tuua, kui autoriõigused ei ole siin sellise vahe tegemise põhjuseks? üsna selge on see, et suurem osa tarbijatest ei äh, ole häiritud geoblokeerimisest sellepärast, et nad ei saa autot tüürida. digitaalne sisu on äh, kõige olulisem geoblokeerimise äh, äh, vastasuse põhjus. miks siis ei ole seda arvest-, arvestatud selles määruses, aitäh? Olga Šenlova. Šenlova, palun. Děkuji za slovo. Já bych měla pouze poznámku. Tak, mulle sõna andsite. Mul on ainult üks märkus mis puudutab seda määrust ja tarbijakaitse koostöömäärust. rääkisin sellest ka juba hommikul proua Jurovaga, mul on hea meel, et me seda käsitleme, mul on hea meel, et teenuste direktiivis käsitleme ka artikleid kakskümmend üks, kakskümmend kolm. mul on üks äh, probleem, märkus seoses rikkumistega kus meil on vaja vähemalt kahtekümmet liikmesriiki, sel, kui, kus rikkumised aset leiavad, aga mina arvan, et see ei ole väga praktiline. kas te võiksite eh, kommenteerida seda liikmesriikide miinimumnõuet? ja kas me võiksime kaitsta ja tõhustada koostööd ka regionaalsete liikmesriikide asutuste vahel, sest väga palju esineb lahendab äh, regionaalseid, kuid piiriüleseid probleeme, mis on üsna spetsiifilised um,? Thank you very much. Thank you for the presentation. aitäh selle ettekande eest. loomulikult analüüsime veel seda ettepanekut äh, tõhusalt ja eeldan, et neid arutelusid tuleb veel ja veel Teie ettepanekus on mitmeid aspekte, aitäh, et olete ka minu kolleegide arvamusi kajastanud, aga tõstataksin ühe teema veel. ma ei näe kohustust müüa nendele, kes müüvad, neil ei ole seda müümise kohustust, kohustus on hoida hinda samal määral. minu jaoks müügist keeldumine on tarbija jaoks hullem kui see, et eh, hinnas on teatud erinevus. kas me ei peaks ka seda käsitlema või tuleks siin kuidagi vastupidiselt seda lahendada? ja ma hindan kõrgelt eh, ettepaneku mitmeid aspekte, mis puudutab pakkide kohaletoimetamist ja see on väga tihedalt seotud ka geoblokeeringuga on tõesti viimane aeg, et siin edu saavutada. mis puudutab taristule ligipääsu ka väikeettevõtjatele. see on nüüd ka dokumendis kajastatud, sellega ma olen väga rahul. ja ma tõesti loodan, et see toob kaasa muudatusi. ja paar sõna ka vastuseks Julia Reedale, ma arvan, te nõustute minuga, et võib-olla me peaksime analüüsima ja käsitlema digitaalse sisu mõisted, mida teie ka käsitlesite. võib-olla tuleks sellega ka veel tegeleda, ma leian, aitäh. Um, I've got two questions, one on geo... mul on kaks küsimust, üks puudutab geoblokeeringut ja teine pakkide kohale toimetamist. aga geoblokeerimise osas ütlesime väga selgelt äh, Kallase raportis, eriti väikeettevõtja ei, teda ei saa sundida müüma tarbijatele, kes ei ela tema piirkonnas, kui ta seda ei soovi. ma saan aru, et geoblokeeringu ettepanekus sellele tarbijale teises riigis kohale seda toimetama ei pea, aga müüma ikkagi peab, isegi kui siis tarbija korraldab selle pakiveo ise. mina saan aru või tähendab, minu küsimus on, kas Rooma üks kohaldub või mis eh, õigus kohaldub, kas siis tuleb vaadata, et ollakse kooskõlas kahekümne kaheksa liikmesriigi õigusega, kui müüakse väljaspoole oma piirkonda. kuna see segadus praegu valitseb, siis tekib äh, kahtlus, et väiketootjad ei paku oma teenuseid veebis. inimesed on lihtsalt internetist oma toote maha võtnud. see on minu mure, nii et kui me siin teeme vea, siis jääme ilma väike tootjatest või väikemüüjatest ja milline riigi õigus siis kohaldub, kui toimub kaugmüük, isegi kui müüja ei korralda seda pakivedu? ja teine küsimus puudutab eh, postiteenuseid kui me räägime terminali maksudest eh, ja kohaletoomisest ja kasutatakse eh, teatud tüüpi paketti, mis ei, mis on väiksem, aga ikkagi võib olla üsna märkimisväärne, siis on eh, tasud palju väiksemad, näiteks arenguriigist, Hiinast näiteks tuuakse asjad Euroopa Liitu, ladustatakse kusagil Saksamaal ja siis levitatakse üle Euroopa madalamate kuludega võrreldes sellega, kui seda teeks mõni Euroopa tootja. seega olukord ei olnud võrdne. ja ma näen, et te noogutate, seetõttu on pakkide kohale toimetamine üsna kallis. sest me peame kompenseerima seda odavamat võimalust. kas te olete seda analüüsinud, on see tegelik probleem? esineb siin ebaõiglast konkurentsi, sest kasutatakse sellist äh, ringiga möödaminekut justkui? <laughs> tundub, et sellega on küsimused praeguseks lõppenud. Thank you uh, very much uh,, madam. aitäh, proua juhataja aitäh kõikide nende oluliste küsimuste eest. üritan vastuseid grupeerida. kõigepealt äh, rõhutaksin, et äh, komisjoni kava nende meetmete puhul on pakkuda tarbijatele suuremat valikut ja huvitavamaid pakkumisi aga oluline on ka tagada, et kauplejatele me ei tekita mingeid lisakohustusi, et me ei muuda seda olukorda keerulisemaks, et meil on õiguskindlus nii suurel määral, kui see on võimalik. ma arvan, et seda tuleb ka rõhutada, sellepärast et te väljendasite kahtlusi selles osas, et võib-olla on koormus kasvanud seoses nende meetmetega. võib veel tahaksin rõhutada, et me loodame, et eh, paki kohaletoimetamise vallas saavutame edu, aga eesmärgiks on siin olukorrad, mida see pakkide kohale toimetamine ei mõjuta, sest jätkuvalt on kauplejaid, kes sooviksid see turgu killustada. me ei saa öelda, et ootame, kuni kõik meetmed hakkavad kehtima, siis teeme midagi järgmist see ei ole õige põhjus äh, diskrimineerimiseks, kui me vaatame käibemaksu või midagi muud, sest äh, on teatud ettevõtted, kes soovivad äh, kliente mitte teenindada ja see puudutab kaheksat kuni kahtekümmend protsenti tehingutest. mis puudutab reguleerimisala, siis paljud ütlesid, et päris palju teenuseid jääb välja. transpordi vallas see mittediskrimineerimise põhimõte sisaldub juba olulistes õigusaktides, mis on seotud lennureisiga, mereteidreisiga, maanteetranspordiga, aga mitte raudteetranspordiga. ei saa küsida erinevat hinda sõltuvalt sellest, mis riigist tellimus tuleb. ja selles vallas teeme ka lähikuudel ettepaneku. mis puudutab audiovisuaalkaitset ja autorikaitset, seda me siin ei käsitle. me vaatame autorikaitse kaasajastamise puhul, mida me saame teha, et võimaldada suuremat ligipääsu audiovisuaalsele sisule. me küll käsitleme mitte audiovisuaalset äh, autorikaitse alla käivat materjali, aga me ei kohalda siin artiklit neli, mis puudutab seda mittediskrimineerimist, kus geoblokeerimine ei ole õigustatud. põhjus peitub selles, et mõjuhinnangus meil ei olnud piisavalt infot et hinnata, kas sellega kaasnevad mingid eh, ootamatud tagajärjed. jutt on siin e-raamatutest, muusikast. on selge, et muusika puhul on reegel see, et meil on Euroopa litsents, aga see ei kohaldu sada protsenti, on olukordi ka näiteks Spotify puhul, kes on väga suur pakkuja, et nad kasutavad muusikat, mille puhul neil ei ole Euroopa litsentsi ja siis kasutaja teises liikmesriigis eh, soovib teenust ja teenust pakutakse, aga osa sellest teenusest ei ole kättesaadav, sellepärast et siin kohaldub siseriiklik õiguses eh, või liikmesriigi litsents, mitte Euroopa litsents. ja me ei tea, mis oleksid siin mõjud. e-raamatute puhul paljudel liikmesriikidel on sellised eh, kindlaks määratud hinnad kui te pakute e-raamatuid ja müüte liikmesriiki, kus on seadus, mis kohaldab äh, kindla hinna, siis selle riigi keeles tuleb nõuda ka seda vastavat hinda ja see on üsna keerukas, eriti kui sa oled väike ettevõtja, sest sa pead vaatama, mis see sobiv hind on, ükskõik mis raamatu puhul teie kataloogis ja siin me ei tea, mis see halduskoormus täpselt äh, olema saab äh, e-raamatute müüjale, aga me leiame või eeldame, et siin võiks tekkida lisakoormus, mis ei ole õigustatud. ainult nüüd see kohalduva õiguse küsimus. Rooma üks kehtib sõltumata sellest, kas tarbijaõigus kohaldub või mitte. küsimus on selles kas kaubeldakse selles konkreetses liikmesriigis? vabandust, aga te ütlesite, et, et kaupleja ei saa suunata tegevust konkreetsesse liikmesriiki, kas, kas, see tähendab seda, et ei saa müüa ainult näiteks Beneluxi riikidesse või Ühendkuningriiki ja Iirimaale või Prantsusmaale, Hispaaniasse ja siis eh, puudutab, eh, mis keeles on teie koduleht, mis on need aadressid. seal on mitmeid aspekte, mis mõjutavad seda, kas tegemist on suunatud lähenemisega, aga see ei ole sama asi, kui vastatakse mingile palvele, see mõjutab ka geoblokeeringut ja tooteid. tarbija tõenäoliselt elab liikmesriigis mida kaupleja ei ole otseselt välja valinud, aga võib ikkagi ähm, soovida sealt tellida, siis Rooma üks ei kohaldu. ja tarbija, kui ta sellele kodulehele läheb, lähtudes geoblokeeringu määrusest, soovib teenust, siis kohaldub äh, kaupleja õigus ja kaupleja ei pea kohaldama tellija õigust, aga see on erinev Rooma ühe olukorrast, kus kaupleja on otsustanud, et minu territoorium, kus mina tahan äri teha, on need konkreetsed liikmesriigid ja siis kohalduvad nende liikmesriikide õigus, aga kui vaadatakse ainult ühte liikmesriiki ja tuleb tarbija kolmandast liikmesriigist, siis eh, kohalduvad vastavad reeglid. see tähendab ka seda, et eh, näiteks eh, kui müüja mulle helistab, kas ta räägib siis minu emakeeles, seda kohustust müüjal ei ole. ei pea arvestama seda, et alati saab eelistada asukohariigist. küsimus on siin võrdses kohtlemises, ei tohi kohelda halvemini, aga ei kohelda ka paremini. koheldakse näiteks, kui sa Saksa lehelt tellid, nii nagu koheldakse sakslast. näiteks lähete täna pärastlõunal Saksamaale, siis koheldakse teid nagu sakslast, kohaldub saksa õigus, eeldatakse, et te olete sakslane ei ole mingit kohustust müüa. võib-olla see erinevus on väike võrreldes äh, mittediskrimineerimisega. ettevõtetel on õigus mitte müüa, võib-olla on äh, varud otsas või nad ei saa inimestele müüa, lähtudes inimeste vanusest. aga see põhjus ei saa olla selles, et te olete teisest liikmesriigist või teisest rahvusest seega diskrimineerida ei tohi, see ei puuduta kohustust mitte müüa. nüüd äh, võib-olla kolleeg soovib ka mind teatud punktides täiendada. me oleme tuvastanud viis selget olukorda, mille puhul me ütleme siin õigusaktis, et need ei ole õigustatud geoblokeeringu olukorrad. teenuste artikkel kakskümmend kohaldub jätkuvalt aga teenuste puhul on viis kohta, kus selline eraldamine ei ole õigustatud, see on Lex Specialis, see täiendab teenuste direktiivi ja diskrimineerimine ei ole õigustatud. see ei puuduta päritoluriigi küsimust. siin vaatame tarbija vaatepunktist seda olukorda. aga lähme võib-olla edasi. jah, saate, vabandust, veel ühe minuti vastusteks. ma tahan lihtsalt selgitada veel kord, et see määrus ei puuduta päritoluriigi küsimust ja teenuste direktiivi. meil on tarbijad, kes lähevad mujale päritoluriik tähendab seda, et ma kolin teise riiki ja tahan kaasa võtta oma päritoluriigi õiguse, seda me praegu siin ei kohalda, ma tahan, et see tuleks ikkagi täiesti selgelt välja. nüüd äh, see see tarbijakaitsekoostöö määruse küsimus, jah, siin äh, iga liikmesriik võib paluda, et me koordineeriks siin valdkonnas, see on praegu juba võimalik, aga praegu oleme selles selgemini välja toonud, meil on õiguslikud sätted, see uus võimalus komisjonil tegevust algatada, kus meil on vaja kolme neljandikku rahvaarvust või liikmesriikidest, selle me võtsime üle teistest valdkondadest, kus on sarnane lähenemine, sest meil oli vaja rangeid kriteeriume selle kohta, millal komisjon võib tegevust algatada, mis on üle-euroopaline rikkumine. sii-, on siis võimalus komisjonil seda rikkumismenetlust alustada. koordinatsiooni osas on paindlikkus suurem. mis puudutab regionaalseid asutusi, siis tõepoolest arvestades liikmesriikide õiguskaitseorganite koostöö parandamist, siis siin on kindlasti töö võimalik. ja pakkide osas, aitäh, mis puudutab halduskoormust, idufirmade koormus ja nii edasi, me jätame väiketarnijad välja. teiseks, me üritame tagada komitee menetluse kaudu ka, et eh, see oleks kõik lihtne. kui andmeid küsitakse, siis seda tehakse eri formaatides ja nii edasi ja me tahame leida lahenduse, mis rahuldab kõiki liikmesriike. mis puudutab neid avalikke hindu, siin on jutt viieteistkümnest hinnast, mille me oleme valinud, mis on olulised e-kaubanduse vallas ja korda aastas edastatakse info, kui hinnad on muutunud. me ei pane neid otseselt äh, kodulehele üles, me loome VKE-dele eraldi infoplatvormi ja ühelt poolt tahame siin natukene näpuga näidata ja teisalt reguleerijad saavad oma tööd paremini teha. ja me täiendame siin äh, postiteenuste direktiivi, kui te vaata, ütlete, et see on justkui hinna reguleerimine, siis tegelikult see on juba postiteenuste direktiivis ära olnud, mis puudutab äh, kulude suunitlust ja kättesaadavust. oleksime võinud seda nimetada teise nimega, sest öeldakse, et iga hind on põhjendatud, meie lihtsalt küsime, et nad seda selgitaksid, miks teatud hind võrreldes siseriiklike hindadega on kümnekordistunud ja nii edasi, et nad mõtleksid sellele natukene rohkem nüüd proua Andersonile. jah, siin loetellu saaks igasugust infot lisada, aga see mõjutab ju ka halduskoormust. me tahame, et meil oleks info, et me saaksime aru, milline on turu ülesehitus. me ei saa kõiki avalikke huvisid siin rahuldada, aga loomulikult seda teemat saab veel arutada, ligipääsetavus mis läheb hinna kättesaadavusest kaugemale, seda me ei käsitle, see on postiteenuste direktiivis, kus eh, liikmesriigile jääb paindlikkus seda käsitleda. miks mitte delegeeritud õigusakt, see on oluline küsimus, siin me räägime vormist, mis täiendab artiklit kolm, kõik parameetrid peavad ära olema toodud artiklis kolm ja siin saab parlament ka oma volitusi rakendada aga see vorm on lihtsalt äh, selle täiendav ja täiendus ja seetõttu tundus meie menetlus parim. loomulikult äh, on teil õigus, on meil äh, universaalne postiliit ja suhtlus on keeruline, me lähtume siin rahvusvahelisest õigusest, meil toimub iga viie aasta tagant kongress sel teemal, järgmine kord Istanbulis, kus sada üheksakümmend kaks liiget üritavad jõuda üksmeelele, mis puudutab neid terminalitasusid, mis oleksid kulud tõhusamad. väga palju on ka kahepoolset suhtlust, sest see, mida UPI pakub Hiinale, ei ole alati see, mida Hiina toll sooviks Äh, ja vahel ollakse valmis ka rohkem maksma ja nii edasi. ja lõpetuseks, äh, proua juhataja, rääkisite sellest võrdsest olukorrast seoses arenguriikidega. Need kõrged hinnad, mis meil on, kas me üritame seda siis kompenseerida? traditsiooniliselt hinnad on olnud äh, nii kõrged juba enne, kui Hiinast või mujalt sai äh, e-kaubandusega tegeleda. näiteks kolmekümne kahe eurone pakitasu. selliseid asju enam ei müüda, keegi ei saa seda endale lubada ja seetõttu väike jaemüüjad sellega enam ei tegele. meie tahame, et rohkem tähelepanu pöörataks sellele valdkonnale sest kui hinnad langevad, siis inimesed hakkaksid seda rohkem kasutama ja see on ka ettevõtjatele kasulikum. me tahame, et äritegevus kasvaks, aitäh. suur tänu. järgmine punkt puudutab uut audiovisuaalteenuste eeskirja ja annaksin nüüd kohe komisjoni esindajale sõna, palun. Is it Lorena Boyce Alonso? kas, kas see on? Thank you very much. Um, I will try to be short. suur tänu, üritan teha lühidalt, sest te olete juba mõnda aega siin olnud, selliseid teemasid arutanud. jah, seletan teile lühidalt, niipea kui te mind näete, seda filosoofiat, mis on äh, ettepaneku aluseks. So uh, the philosophy behind loogika selles ettepaneku taga on järgmine. volinik Ottinger on seda kirjeldanud ja volinik Ansip samuti. tegu ei ole revolutsiooniga, vaid evolutsiooniga jah, direktiiv on olnud olemas juba aastaid ja mõte on nüüd hoida alles see, mis toimib, aga ülejäänud osas lihtsalt moderniseerida, ajakohastada direktiivi teksti. eesmärgiga võtta arvesse neid arenguid, mis vahepeal on audiovisuaalturul toimunud. mis toimib ja mis alles jääb ja tugevneb on siseturu mõõde sellel direktiivil ja siseturu mõõde selles direktiivis on saavutatud tänu päritoluriigi põhimõttele. selle põhimõtte kohaselt, nagu te hästi teate, äh, ringhäälinguettevõtjad ja nõudluse peale teenuse osutajad, äh, Orange või Canal Play või teised Netflix peavad kinni pidama selle riigi nõuetest, kust nad on asutatud, mitte kahekümne kaheksast reeglistikust. päritoluriigi põhimõte on hästi toiminud. meil on toimunud avalikkuse konsultatsioonid, mõjude analüüs, mis seda kinnitab ja kolmkümmend kaheksa protsenti kanalitest, mis on asutatud Euroopa Liidus, on suunatud ka teistele riikidele. kolmkümmend üks protsenti teenustest, mis liikmesriikides on, äh, kättesaadavad tulevad teistest liikmesriikidest, nii et piiriüleselt meil liiguvad audiovisuaalmeedia teenused. mida nüüd meie välja pakume, on järgmine, hoida alles see päritoluriigi põhimõte ja äh, aidata sellel paremini funktsioneerida, kuidas ühelt poolt me liht-, tahame lihtsustada neid eeskirju, mis võimaldavad liikmesriikidel määrata, millise riigi jurisdiktsioon kohaldub eh, teenuse osutajale, me teeme ettepaneku läbipaistvust suurendada, liikmesriigid peavad meid teavitama, et me saaksime hallata andmebaasi, eh, kus on kirjas, millised Äh, raadioringhäälingu teenuse osutajad on, millise jurisdiktsiooni alla kuuluvad ja ka vaatajad siis teavad, kuhu pöörduda, kui on mingi kaebus neil. ja nüüd, mis puudutab päritoluriigi põhimõtet, siis mõte on selles, et lihtsustada olemasolevaid erandeid ja mehhanisme liikmesriikidel on täna võimalus teha erand korras, erand sellest päritolu riigi põhimõttest, seda küll piiratult, aga eeskirjad selle kohta on pisut keerulised. ja mis puudutab tellimisel teenuseid, siis seal on teistsugused nõudmised, nii et me tahame, et eranditel oleks ka ühesugune alus nüüd, et tugevdada siseturu aspekti direktiivis, äh, kavandame me mitte õigusakte kasutada, vaid teistsugust lähenemisviisi rakendada. ja äh, me tugevdame reguleerivate asutuste rolli. ühelt poolt teeme ettepaneku ettepaneku kehtestada nõue eh, direktiiviga, et liikmesriigil peab olema üks või mitu sõltumatut reguleerivat asutust ja me seame ka kriteeriumid, eh, mida, millest see reguleerija peab kinni pidama, mis tagab tema sõltumatuse nii valitsusest kui ka sektorist. ja teeme ettepaneku eh, ka see Eh, reguleerijate rühm, organisatsioon Euroopa Liidu tasemel, mille nimi on ERGA, formali-, formaliseerida. seda tunnustatakse eh, juba praegu, aga tema rolli me kavandame suurendada selleks, et reguleerivad asutused omavahel ka paremini infot eh, vahetaksid selle kohta, kuidas direktiivi rakendada. ja on ette näha teatud peaküsimustes Äh, selle organisatsiooniga ka konsulteeritakse, küsitakse tema arvamust. ja on veel üks viis, kuidas siseturu aspekti tugevdada, ilma et äh, ilmtingimata reguleerida, seda üksikasjalikult on tugevdada äh, kaasreguleerimise ja isereguleerimise aspekte. see direktiiv suures osas just isereguleerimise teel on kehtestatud, on kasutatud selle direktiivi sätteid reklaami puhul alaealiste kaitsmiseks, seda on hästi tehtud liikmesriikide tasandil juba ja meie pakume välja nüüd teatud sätted, mis selle isereguleerimise ja kaasreguleerimise veelgi tõhusamaks muudaksid ja teeme ka ettepaneku, et kui leitakse, Eh, et on kasulik, siis ka me kehtestame koodeksid Euroopa Liidu eh, tasandil. Eh, see puudutab siseturu aspekte ja päritoluriigi põhimõtet kui jõustamise tugevdamise instrumente, aga teine mõte on moderniseerida direktiivi seda on kohandatud nüüd mõnda aega ja audiovisuaalmeedia turg ju väga kiiresti areneb, uued äh, vaatamiskombed, äh, äh, ka rohkem ja rohkem vaadatakse online, jah, tele, telesaat, teleedastus on endine, aga üha rohkem kolib veebi edastust ja samuti on uusi äh, nähtusi, uusi osalisi turul nagu Youtube ja teised. nii et kui me moderniseerime eeskirju, siis me üritame kõiki neid turu arenguid arvesse võtta. see tähendab, et mõnikord me teeme ka ettepaneku dereguleerida, teinekord jälle reguleerida valdkondi, mis ei ole veel reguleeritud. nii et dereguleerimise poole pealt teeme ettepaneku nõrgendada olemasolevaid nõudeid reklaami kohta, kui need puudutavad äh, reklaami hulka. täna on selline äh, reegel, et kakskümmend protsenti maksimaalselt tunnis tohib olla reklaami. me mõistame, et ajad on edasi läinud ja täna ei pea ilmtingimata äh, sellised piirangud kehtestama ringhäälingu ettevõtjatele, sest nad juba ise piiravad ennast, sest turul on palju uusi tulijaid, kellel isegi ei ole reklaami. ja kui nüüd kuritarvitatakse öö, äh, seda reklaami hulka, siis öö, äh, lihtsalt öö, äh, vaat-, töötaja lülitab ümber, sest tal on väga palju kanaleid ja muidki pakkumisi, mille vahelt valida. nii et tahame olla paindlikumad, selle asemel kakskümmend protsenti maksimum kehtestada tunnis reklaami hulka kella seitsmest üheteistkümneni õhtul. me nõrgendame seda nõuet samuti, toote positsioneerimise nõudeid Äh, oleme nõrgendanud. me teame, et seda kasutatakse ka väljaspoolt Euroopa Liitu, et tooteid niimoodi äh, tutvustatakse, aga meie eeskirjad äh, on olnud sellised, et neid, seda toote positsioneerimist eriti ei kasutatagi aga see tähendab jälle, et sellest ei saada ka tulu, mis tähendab, et me ei kavatse nii rangeid norme, mis meil praegu on, tulevikus enam kehtestada. nüüd tahame veel moderniseerida eh, eeskirju, parem tasakaal eh, TV eh, ettevõtetele ja nõudlusel, tellimisel teenustele eeskirju, me tahame lähendada te-, televisiooni edastusel on palju rangemad praegu normid kui tellimusel äh, vaatlemisel. samuti see, mis puudutab alaealisi. jah, keelatud on näidata sisu, mis võib äh, kahjustada alaealisi, on keelatud ja see, mis võib olla negatiivne alaealistele, näitamine on piiratud aga paraku tellimisel teenuste puhul on ka äh, kahjustav sisu olemas äh, online ja kui ta on väga-väga kahjulik, siis on ta keelatud, aga see tähendab seda, et televiisorit vaadatakse üha vähem ja vähem ja rohkem ollakse online. nii et meie tahame, et oleksid ühesugused reeglid artiklid äh, nii alaealiste puhul, nii tellimisel teenustele kui ka äh, televisiooniteenustele, mis tähendab, et äh, TV-teenuste puhul, televisiooniteenuste puhul me natuke alandame reegleid ja tellimisel teenuste puhul suurendame. meil on väga erinevad reeglid TV, televisiooni edastajatele, üle poole ajast peab olema Euroopa eh, tooteid televiisoris. aga mis puudutab nüüd online tellimisel teenuseid, siis selle kohta palju ei öeld, ole öeldud, harmoneerimist ei ole, liikmesriigid tohivad talitada nii, nagu nad soovivad. direktiiv jätab siin vabad käed, toob küll mõned näited, aga see tähendab, et väga killustatud on turg. kuidas leida nüüd parem tasakaal? me kardame et reaalsus on selline, et ringhäälingu teenusepakkujad investeerivad palju rohkem kui online tellimisel teenuste pakkujad. me tahame jälle pisut suurendada tellimisel teenuste eeskirju, rangemaks muuta neid täpselt samade eeskirjade koht-, kehtestamine ei oleks õigustatud, sest loogika on nendel kahel erinev, kui te vaatate televiis-, televiisorit ja seal on üle poole Euroopa toodangut, selline on nõue, aga kui me vaatame Netflixi või Orange või mingi tei-, Kanal Play või teisi online teenuseid. see, kui sa nüüd suurendada Euroopa toodete osa, ei tähenda, et te rohkem vaatama hakkate, te vaatate ikkagi seda, mis teile meeldib. jah. tähtis on lihtsalt, et need eeliskohale seaksid Euroopa tooted ja vähemasti miinimum Euroopa tooteid peaks olema. muuta nad nähtavaks ja mingi miinimumosa kataloogides peaks olema Euroopa tooteid ja me pakume välja kakskümmend protsenti peaks olema see miinimum online tellimisel teenuste puhul, arvestades turuolukorda. ja viimane ettepanek, mis meil oli et viia reeglid reaalsuse pinnale, oli arvestada seda, et on uustulnukad turul, platvormid ja e, me, meie direktiivis me räägime audiovisuaalmeedia platvormidest, e, näiteks video jagamise platvormid, tegemist on teenuseosutajatega, kes erinevalt Äh, on-demand teenuste pakkujatest või teleteenuste pakkujatest, ei ole kontrolli selle sisu üle, mis äh, nende platvormil üles pannakse. ja me näeme, et inimesed vaatavad neid teenuseid üha rohkem ja rohkem ja alalistes jaoks seal ei ole üldse mingeid äh, reegleid ette nähtud, nii et me tahame jälle reageerida turu reaalsusele. jah, piiratud määral eh, ka hõlmata need video jagamise platvormide eeskirjadega, aga tõesti ainult niivõrd, kuivõrd see on rangelt vajalik. ainult selleks, et kaitsta alaealisi ja ka kaitsta kõiki kodanikke viha õhutavate kõnede eest. ja nagu ma enne ütlesin e, e-kaubanduse direktiiv ja piiratud vastutuse süsteem näikse olevat toimunud toiminud hästi, nii et piiratud vastutus jääb, aga eh, direktiiviga kohaldata, kohustatakse neid eh, platvorme eh, ka rakendama meetmeid alaealiste kaitseks ja ka vihakõnede vastu kodanikke kaitsta. ja me kasutame seda piiratud vastutuse põhimõtet. Need teenuseosutajad ju juba on võtnud terve rea meetmeid ja tehnoloogia on väga kiiresti arenenud ja tähtis on, eh, et eh, ka järk-järgult kõik need eh, eeskirjad kasutusele võetaks sektoris endas ja järelevalvet teostab sõltumatu reguleerija kohaldamise üle. Need on nüüd need peamised aspektid meie ettepanekus. olen valmis vastama küsimustele. Julia Raider. Thank you, Chair. ma tänan, suur tänu komisjonile ettekande eest, ütleb proua Reeda. jah, mul on hea meel selle üle, et komisjon ei pane kahtluse alla päritoluriigi põhimõtet aga mul on terve rida küsimusi. kõigepealt te tegite ettepaneku täiesti kustutada see artikkel, mis puudutab juurdepääsu. ja te ütlete, et sellega tegeleb äh, juurdepääsetavuse akt, mis on tulemas. ma, siin on probleeme. me oleme just veebile juurdepääsu direktiiviga tegelemas ja kolmepoolsed on ühele poole saanud ja nõukogu soovil me jätsime audiovisuaalmeedia äh, avaliku ringhäälingu teenused siit välja ja nüüd audiovisuaalmeedia teenusdirektiiv läheb äh, suht kiiresti äh, tõenäoliselt läbi, aga me just alustasime juurdepääsetavuse direktiiviga ja juba näeme, et et rakendustähtajad on väga pikad seatud. kui me tahame nüüd täielikult ringhäälingu ja audiovisuaalmeedia teenuseid hõlmata ka juurdepääsetavuse aktis, siis see jõustub palju hiljem, kui nad sinna kirja lähevad ja vahepeal öö, tekib suur lünk juurdepääsetavusega. nüüd video jagamise platvormid. enamik inimesi, kes teavad sellest, kohe mõtlevad Youtube'ile, on täiesti äh, Eh, jah, eh, täiesti õigustatud ette kanda juhtumites, kus on tegemist viha õhutavate kõnedega. aga kui ainult öelda, et eh, teenuse osutajatel on redaktsiooniline vastutus, siis tegelikult ka veebimajutuse pakkujatel peab olema vastutus. kui keegi muub veebiruumi, kuhu saab videosid üles laadida siis kus äh, algab video jagamise platvorm ja kus lõpeb ja kus algab juba äh, veebimajutuse pakkumise teenus. nüüd äh, kvoodid, jah, lineaarset teenust ei saa tellimisel videoteenusega võrrelda, te juba ütlesite seda ja kultuurilise mitmekesisuse edendamise eesmärk on tähtis, aga kuidas see, mis te välja pakute, ikka toimib praktikas? kõik hakkab sellest, et mis asi on see teos, kui ma olen videoteenuse pakkuja ja tahan kahekümne protsendilist kvooti täita, kas piisab sellest, kui ma saan litsentsi EastEndersi eh, näitamiseks, kus on viissada eh, episoodi? piisab sellest ja Äh, kas on võimalik, et videojagamise platvormid selleks, et täita see kahekümneprotsendiline kvoot, ei osta äh, uusi Euroopa filmide litsentse, vaid lihtsalt äh, mitte Euroopa sisu vähendab oma pakkumises ja kannatavad vaatajad. jah, et me tahame kultuurilist mitmekesisust hoopis laiendada, mitte vähendada. nüüd reklaami kohta on täiesti selge, et ringhäälingu ettevõtjad on palju rohkem reguleeritud kui reklaamipaigutajad internetti, aga äh, reklaam internetis on ju kohutav, kas me ei peaks ikkagi seda äh, harmoneerimisel nõudeid karmistama, mitte äh, leevendama? ja lastekaitse, jah, siingi peab mõtlema erisuste peale, internet ja ringhäälinguteenused, üks viis, kuidas kinni pidada last-, see kaitsenõuetest on, eh, näiteks kohaldada vaatamise aegu internetis, aga meil on erinevad ajatsoonid. Eh, kas äkki mingid aja, vaatamisajad eh, internetis ei oleks hea mõte? Evelyn Gebhardt. Evelyn. ja äh,, suur tänu selle ettekande eest ettepanekute eest. üks küsimus, mis minul tekkis. see on juurdepääs online platvormidele. jah, minu küsimusel selle kohta te juba vastatasite päris oma ettekande lõppes. jah, audiovisuaalplatvormides on siin juttu, mitte lihtsalt platvormidest äh, vast-, jah, sellest võinuks ka teistmoodi aru saada, aga aitäh, et te selgitasite seda päris lõpus, see oli väga tähtis. ei saa kõiki platvorme ühe mütsi alla panna. nüüd, mis puudutab äh, audiovisuaalmeedia teenuseid, siis ma olen päri sellega, et päritoluriigi põhimõte peab kehtima. see võib mõnda muidugi üllatuda, et ma nii sellest räägin, aga siin on tegemist tõesti territoriaalsuse põhimõttega ja autoriõigustega ja muudega ja need edendavad tähtsat rolli ja nendega tuleb arvestada. aga küsimärk on mul siin ka. see puudutab öö, äh, seda, et te ütlesite, et tahate dereguleerimist äh, toote positsioneerimise ja reklaami vallas. ma olin juba parlamendis, kui me alustasime selle aruteluga, kui meil toimus esimene arutelu selles õigusakti üle ja äh, Äh, komisjon tol ajal tahtis juba äh, dereguleerimist selles vallas, aga nõukogu ja parlament ütlesid, et kodanikke, äh, tarbijaid tuleb kaitsta, see on meile oluline asi ja see argumentatsioon, mis kõlas, kui on väga palju reklaami, siis lihtsalt vahetatakse kanalit, ma arvan, et see on pisut lame argument. nii et me peame selle üle edasi arutama aga teie argument, et siis oleks vaja ka rohkem paindlikkumust, paindlikkust, sest teistes riikides on teistsugused reeglid, aga millal me laseme ennast, äh, laseme endale USA-l ette kirjutada, kuidas meie omaenda reegleid kehtestame. mina oleks selle argumendiga küll väga ettevaatlik, mis kõlas jah, rohkem paindlikkust ei tähenda ilmtingimata seda, et eh, tarbijate õigused suurendavad ja suurenevad ja ettevõtjate õigused suurenevad just nendes uutes valdkondades, mis puudutavad andmete kogumist, reklaami. Eh, siin ma arvan, et tuleb olla ettevaatlik. Need on väga tähtsad küsimused ju, me räägime ju ka eh, praegu digitaalse sisu äh, direktiivist. Need on valdkonnad, mis on väga tihedalt omavahel läbi põimunud ja mis puudutab äh, äh, tellimisel videosid online. Te ütlete, et jah, et, et kui nemad reklaami mm, ei saa paigutada, siis see vähendab nende sissetulekuid minul on jäänud mulje, et Euroopa Komisjon pisut liiga lihtsaks on omale asja teinud oma argumentatsioonis, on liiga lihtsaid argumente kasutamises, tuleb ikkagi täpselt vaadata, kuidas asjad on ja lõpetuseks, siin ma paluksin selgitust, kas ma sain teist õigesti aru, et laste kaitsmiseks eh, te tahate ikkagi koodeksite kaudu selle korraldada, aga mitte reguleerimise kaudu ma ei ole päris kindel, kas ma sain teist ikkagi õigesti aru, sest siin äh, on mul küll suur rasvane küsimärk. Kaja Kallas. Kaja Kallas. Thank you and thank you for the suur tänu ja suur tänu teile ka teile selle ettekande eest. mul on küsimus, mis puudutab alaealiste kaitset. video jagamise platvormid, äh, pakkujad peavad võtma asjakohaseid meetmeid, et alaealiseid kaitsta, kuid siin on öeldud, et äh, ilma, et oleks kahjustatud äh, piiratud vastutuse sätted e-kaubanduse direktiivis, kuidas saab seda teha e-kaubanduse direktiiviga ka koos, kooskõlas, kuivõrd järelevalvekohustust ei ole, kas ainult teatamise ja mahavõtmise menetlusest lähtutakse komisjonis ja kuidas saab seda kõike teha, kui sisu e-, üle järelevalvet ei teostata kogu aeg? ja kuidas on see seotud nende sõnavabaduse ja arvamusvabasuse põhimõtetega selliste platvormide puhul, kus ei ole sisu äh, toimetamise kohustust ja milline on vanemate roll? võib-olla üldise kohustuse puhul oleks äh, parem, kui äh, saadetaks hoiatused alaealistele mittesobiva sisu kohta ja soodustada vanemliku kontrolli valikut. härra Lekeko, suur tänu! selle äh, ettekande eest ja meie loomulikult äh, vaatame arenguid äh, väga tähelepanelikult ja mul on küsimus, mis puudutab kvoote. Taani seisukohast lähtuvalt on kvoodid küsitava väärtusega. meil ei ole eriti häid kogemusi kvootidega seoses nii et ähm, ma tahaksin teada, et kas teil on äh, mingisuguseid hinnanguid, mingisuguseid kogemusi, mida meiega jagada selle kohta, kuidas kvoodid praktikas toimivad? vähemalt Taanis, kust ähm, meie pärit oleme, mina pärit olen, on meil äh, vabatahtliku koostööga ähm, häid kogemusi, meil on vabatahtlik koostöö nii tootjatega kui audiovisuaalsektoriga. Visuaal, nii et minu küsimus teile oleks järgmine, miks üldse neid kvoote kasutada, miks põhimõtteliselt need kvoodid siia sisse tuua? härra Schwab. suur tänu, proua esimees, jah, me oleme täna kuulanud erinevaid komisjoni poolseid ettepanekuid siin komisjonis ja ma tahan Rahvapartei nimel öelda, et meie põhimõtteliselt oleme Euroopa Komisjoni lähenemisviisiga mitte ainult audiovisuaalmeedia äh, direktiivi puhul, vaid ka teiste äh, elementide puhul, mida me arutame, põhimõtteliselt nõus, siin on tähtsad elemendid, mida me toetame ja eriti puudutab see audiovisuaalmeedia direktiivi. jah me näeme, kuidas sulab kokku ühelt poolt lineaarne, teiselt poolt mittelineaarne pakkumine. ja kui me seda tausta uurime, siis me näeme, et üks valdkond on väga reguleeritud ja teine on täiesti reguleerimata ja ma arvan, et peab kontseptsioon olema selline, et me leiame siin sellise mõistliku kesktee, et et me kõiki pakkumisi hõlmaksime ühte viisi ja Euroopa Komisjoni ettepanek on seega õigustatud ja see on hea. nüüd teine element, mis meie arvates on oluline, nimelt suuremad liikmesriigist Euroopa Liidus oma keelega ja oma turujõuga ja kultuuriga äh, ka äh, tulevad ilma nende kaitsemeetmeteta toime Eh, ilma probleemideta, nemad oma pakkumist filmide eh, ja muusika vallas saavad ladusasti ka ilma selle reguleerimiseta turule tuua. nii et mm, samas eh, see ei tähenda, et väiksemate riikide pakkumine turult kaoks, kui reguleerimist ei oleks, aga tähtis on ka mõelda, et kuidas seda säilitada ja sellepärast ongi komisjon kvoodid välja pakkunud. aga võib-olla peaks seda kvootide küsimust ikkagi veel kaaluma. Euh, suur tänu, äh, Kii ja see direkt-, audiovisuaaldirektiivi valdkonnas äh, väga hea on see, et soovitakse tingimusi ühendada ja natukene laienda võimalusi ettevõtetele. aga nüüd platvormide teema juurde. kes on audiovisuaalteenuse pakkujad, kellel ei ole üldse vastutustust? siin räägiti sellest tehnilistest operaatoritest, kes ei ole, kes ei vastuta äh, sisu eest, mida postitatakse ja kes vastutab äh, sisu eest ja et toimetaja, äh, toimetamisalaline vastutus puudub vahendajatel. me pidevalt näeme seda, et soovitakse peatada sisu kas terrorismi kontekstis või seksistlike ettepaneku, rassistlike Äh, avaldustega seoses. Äh, ükskõik millega sisu puhul, äh, sisuga tegemist ei oleks, praegune lähenemine ei olnud tõhus ja sellised ettevõtted, et sellised äh, mittetoimetusvaat-, toimetamisvastutusega äh, vahendajad nii-öelda ise võtavad oma tingimusi vastu äh, ja neid rakendavad kui näiteks äh, on tegemist sisuga, mis ei vasta nendega äh, määratletud äh, teema kasutusvaldkonnaga, võtame näiteks Facebooki ja nii edasi, ükskõik, aga mis, milles need kriteeriumid üldse siis seisnevad, kui, kui tegemist ei ole seadusvastasel põhineva kriteeriumiga, kui tegemist on ainult kui tegemist on äh, tehnilise tegevusega, kus mõningat sisu siiski äh, äh, eiratakse, siis või, või, või kõrvaldatakse, siis sellisel juhul ja, ja seda mitte seaduspärasuse alusel, siis tegelikult on ju tegemist juba lausa toimetajaliku tööga. Your... paar küsimust, mul oli väga hea meel, et artikkel kuus kakskümmend kaheksa A, seal räägitakse alaealiste kaitsest kaitsmisest äh, ebasobiva sisu eest, seda nii AMS-i puhul kui ka videojagamisplatvormide kontekstis äh, me rääkisime telekommunikatsiooni küsimustes väga palju, vanemliku kontrolli küsimustest äh, leiti, mõned inimesed siin leidsid, et me ei peaks vanematele pakkuma sellist, selliseid suuniseid, vaid vaid tuleks lihtsalt teatav sisu äh, kehtestada, sisu pool piirangud kehtestada. mina arvan, et vanemaid aga tuleks informeerida. Äh, ja ma tahaksin, äh, et te võiksite meile kinnitada, et praegune, et te võiksite meile kinnitada, et selline tegevus, praegune, praegused algatused ei lähe vastuollu telekommunikatsioonipaketi äh, põhimõtetega. Te ütlesite, et te tahaksite, et päritolu põhi, riigi põhimõte jääks jõusse, aga teenusepakkuja äh, puhul rakendatakse maksu äh, sihtriigi alusel, miks nii? ja siis kaksteist minutit tunnis ja neid ei saa kahekümne nelja tunni peale jaotada, kas see tähendab seda, et kõik need, kõik, kõik, kõik see tund aega võib koondada ühe tunni sisse ööpäeva jooksul, nii et võib põhimõtteliselt panna lapse teleka ette, nii et ta vaatab tund aega järjest ainult reklaami. ma saan aru, et komisjon nüüd sooviks hoopis platvorme tutvustada siin. ma ei saanudki aru et, et seda oli plaanis teha ja me sellepärast me ei olnud selleks aega eraldatud. võib-olla vastaksite siit mõningat, mõningatele küsimustele AVMS-i kohta? Um, okay. Could you, could you come back on AVMS okay. whilst we just look at the next okay. question? So, thank you very much for all the questions. suur tänu kõikide nende küsimuste eest ma saan mõningaid asju täpsustada, äh, kuivõrd äh, ma sain aru, et äh, esialgne ettekanne on see mingites küsimustes piisavalt selge. kõigepealt see, et kui öelda, avatult öelda, et tahetakse dereguleerimist reklaamidega, reklaamitegevusega seoses ja nii edasi me oleme läbi viinud mõjuhinnangu, me teame, milliseid ettepanekuid me teeme. me ei usu, et praegune olukord oleks üldsegi võrreldav selle olukorraga, mis valitses, mm, palju aastaid sellest nüüd möödas ongi, no ütleme kahe, kahe tuhandenda seitsmendal aastal. turg on, on täielikult muutunud vahepeal. me oleme tõesti analüüsinud nõudluse paindlikkust ning vaatajate soovi liiga äh, suure äh, reklaami puhul langetada teisi valitsusi, et me ei ütle, et palun äh, tehke kakskümmend minutit reklaame järjest, me lihtsalt ütleme ringhäälinguteenuse pakkujale, et palun halda ise oma ajastust. miks me eeldame, et seda võimalust kurjast ei kasutata? sellepärast, et reklaami väärtus kasvab siis, kui seda esitakse harve. mida äh, rohkem aega järjest reklaame äh, näidatakse, seda väiksem on selle väärtus. nii et äh, majanduspõhimõtted peaksid siin mängu tulema ja ja see, kas see on kasulik või mitte majanduslikult neile, nende enda kasud tulevad mängu. liikmesriigid võivad ise hinnata, et tegemist on miinimumühtlustamise direktiiviga, nii et liikmesriigid, kui see on vajalik, võivad äh, rangemad eeskirjad kehtestada. mis puudutab tootepaigutust, <laughs> Okay, but I continue with this. Uh, I, I will go back uh, then to uh, Mrs. Freda's questions. Uh, I, I'm telling be careful on um, mis puudutab tootepaigutust, siis äh, kui ma aru saan, siis äh, kui Ameerika Ühendriikides on, on rohkem tootepaigutuse käsitlust, äh, siis peaksime meie sedasama tegema. mina ei ole seda, selliseid avaldusi teinud ja ma ei ole seda üldsegi mõelnud. ma ütlesin, et tootepaigutuse osas on eeskirjad ühelt poolt sellised, et tootepaigutus ei peaks olema ebasobivalt äh, Äh, silmatorkav ja kui on tegemist tootepaigutusega, tuleb sellest informeerida oma, äh, oma tarbijat, oma vaatajat. kui on tegemist Euroopa toodanguga, äh, jah, seal on tootepaigutus ja siis saab ringhäälingu teenuse pakkuja otsustada, kas näidata seda filmi või programmi või mitte. kui film tuleb kuskilt väljastpoolt, siis väga raske on sekkuda selle programmi tootmisprotsessi. oma mõjuhinnangusega oleme teinud järelduse, et eeskirju äh, rakendati väga erinevalt reguleeriva, reguleeriva tasandi poolt ja väga rangelt. meie ütleme siis nüüd selle peale seda, turu reaalsus on selline, et tootepaigutust kasutatakse ja äh, väga liht-, palju lihtsam on äh, läbipaistvusele rõhuda ja öelda, et tuleb äh, vaatajat informeerida toote paigutusest ning see on jäänud meie ettepanekusse siis ka sisse. mis puudutab alaealiste kaitset, kas mina ütlesin, et et siin on rakenduslik külg, alaealiste kaitse äh, tellitavate ja lineaarteenuste puhul peaks tagama seda, et alaealised ei see teatavat sisu ja seda tehakse õigusloome kaudu. oleme toonud sisse uue artikli, artikli kuus, kus kutsume üles akomäärust rakendama ja seal on äh, öeldud põhimõtteliselt, et äh, sisu äh, kahjulikkuse kohta tuleb teavet edastada, kui näiteks mingis filmis on seksistseenid, narkootikumide kasutamist ja nii edasi, siis tuleb sellest teavitada, et vanemad saavad kas lubada või keelata selle filmi vaatamist ja seda me tahaksime selle puhul tuleb kaasata ka siis äh, tööstuse sektor, filmitööstussektor, juurdepääsetavuse küsimus. kui uus direktiiv ei ole veel vastu võetud, siis loomulikult praegused eeskirjad kehtivad. ja kui ei ole ühtegi teist Euroopa Liidu tasandi õiguslikku instrumenti, siis olemasolev direktiiv kehtib me teame, et nõukogus ja parlamendis on neid, kes leiavad, et juurdepääsetavuse puhul tuleks audiovisuaalsektorit käsitleda eraldi, komisjon otsustas, et horisontaalset vahendit tuleb kasutada siis, kui kaasõiguslooja otsustab, et see nii ei ole. ja siis läheksime tagasi audiovisuaalsete meediateenuste juurde. video jagamise platvorm, mida see tähendab? see on tähtis küsimus, sest nagu ma ütlesin, siin ei ole mäng, siin ei ole tegu kõikide platvormiga. audiovisuaalne külg on, audiovisuaalsus on, on eriline, seal on eriline mõju ja sellepärast on meil selle sektori jaoks eraldi direktiiv. ja me eeldame, et niiviisi on ka tulevikus online maailmas. video jagamise platvormid põhimõtt-, nende põhimõtteliseks eesmärgiks on audiovisuaalse sisu edastamine. teised platvormid on siin välja jäetud, kui nende peamine eesmärk on teistsugune. ja see puudutab ainult avalikke platvormi, sõpradevahelisi platvorme me ei taha siin reguleerida. ja veel üks oluline asi, kui on toimetuslik vastutus, siis võib ka neid kaasata aga võiks sisse tuua nõude, et pakkujal on teatav kontroll pakutava esitluse üle. siin teeksime vahet selle hosting'u äh, nii-öelda majutuse pakkumise äh, vahel ja platvormide vahel, mida, mis me siin tahame rääkida. praegu on liikmesriike, väga palju liikmesriike, kuusteist, kes juba, kellel juba on osakud kataloogis Euroopa tööde peatükkide kaupa hinnatakse seda äh, näitamise aega lugetakse, antakse minuteid mõningates kohtades, Euroopa Liit ei kirjuta mingisugust süsteemi ette, sellepärast et artikkel, praegu olemasolev artikkel kolmteist ei äh, kirjuta ette ühtegi süsteemi. Äh, me peame analüüsima, mis, milline see olukord on äh, ja kas lähtutakse episoodipõhisest lähenemisviisist või aja lähenemisviisist. Need on siis võimalikud valikud. Yes uh,, there is also the um, question on, and of course I wanted to clarify because you had mentioned video ja siis on veel see küsimus ja ma tahtsin täpsustada seda, rääkisite kahekümnest protsendist ja video jagamise platvormidest, see ei kehti mitte videoplatvormide kohta, vaid ainult on-demand tellimusteenuste kohta. siis äh, reklaamid ja miks platvormi säte reklaami ei hõlma, kahel põhjusel. sellepärast, et äh, meil on probleemipõhine lähenemine, kui me oleme tuvastanud probleemi, siis asume tegutsema. me ei hakka niisama lihtsalt reguleerima kui me oleme tuvastanud mingisuguse probleemi, me oleme tuvastanud probleemi, aga vihakõne ja alaealiste kaitse küsimuses. mis puudutab reklaami, siis on meil juba Euroopa Liidu õigusinstrument, e-, ebaõiglaste ka kaubandustavade direktiiv ning mõningad liikmesriigid nagu Prantsusmaa ja Ühendkuningriik juba rakendavad seda ka online keskkonnas hiljuti, seda ka mainiti, esitas komisjon teatavad suunised selle kohta, kuidas seda direktiivi rakendada online-keskkonnas. nii et äh, põhimõtteliselt äh, õiguslik instrument selle teema käsitlemiseks on juba olemas. kuidas alaealiste kaitse eeskirju äh, rakendada tellimusteenuste puhul? lapsed ei peaks kui ajaline lähenemine, et lapsed ei peaks mingil ajal televiisorit vaatama, on, äh, muudab asjad olulis-, keeruliseks. aga meetmed peaksid olema. mõni, paljudes liikmesriikides räägitakse äh, sektori esindajatega nendest meetmetest läbi. kas te võiksite otsad kokku võtta, ütleb proua esimees. nii et nii see siis on mida veel? mult küsiti, et äh, mis on kvootide loogika. ma seletan seda teile. me ei usu, et tellimusteenuste puhul oleksid äh, kvoodid õige lahendus, kaheksakümmend protsenti Euroopa toodetest võivad olla mingisuguses kataloogis, aga me tahaksime äh, sellele sisule äh, nähtavust luua, aga kui ei ole isegi miinimumosa äh, sellest sisust, äh, siis mida seal nähtavaks muuta, sellepärast tõime selle kahekümne protsendi kohustuse sisse. väga hea küsimus selle kohta, et platvormid juba praegu oma kriteeriumitest lähtudes määravad, mis on kahjulik sisu, mis on vihaskõne ja nii edasi. ja siin ähm, võib öelda, et äh, sellest ettepanekust lähtuvalt kahjulikkuse siis kontseptsioon on selle direktiivi kontseptsioon, mitte nende enda kontseptsioon. sama puudutab ka vihakõnet. räägin sellest lõivust ka, see on väga tähtis teema. sihtriigi küsimus, me ei tahaks sihtriigi poole nihkuda me tahaksime selgitada seda, et mõningad sätted, mis on väga sarnased maksuküsimustega, lähtuvad samadest aluspõhimõtetest nagu maksuküsimused. see on meie lähenemine. nii palju siis sellest. vala suur tänu selle väga üksikasjaliku lähenemise eest, mul on üks ettepanek ja pöörduge seda tagasi äh,, selle, äh, edastage see ka komisjoni esindajatele. kui te tulete mingi, mingisugust ettepanekut, siis äh, võib-olla võiksite teha väikese punktiviisilise ülevaate sellest, mida te kavatsete tutvustada, et me teaksime täpselt, millest te räägite. Äh, sellest aja, see, see aeg pidi olema ette nähtud platvormide jaoks ning äh, AVMS-i äh, jaoks ja nüüd on aeg otsas, sellepärast et koordinaatorid pidid oma tööd alustama kell viis. nii et nüüd me ei saa enam tutvustada teile platvorme. nii et äh, äh see jääb nüüd kõrvale, kui inimesed ei nõua seda, aga mina arvan, et parem räägime äh, koordinaatorite teemadest, me tahaksime, et me räägiksime ehk platvormiga praegudest mõnel teisel korral, mitte et me ei huvita, meid ei huvitaks platvormid, äärmiselt äh, huvi pakuvad eriti tarbijakaitse temaatika ja ühisturu temaatika sellega seoses. ja meil on üüratu arv küsimusi äh, ühisturu elementide kohta ka äh, AVMS-is nii et ma arvan, et see teema oli samuti oluline. nii et ootame võimalust tulevikus komisjonilt saada selge ettekanne platvormide kohta ja nüüd alustame koordinaatorite koosolekuga suletud uste taga, nii et kui te ei ole kutsutud koordinaatorite koosolekule, paluksin teil lahkelt ruumist lahkuda, aitäh um,.